ning tunnustaksime kõiki neid mehi ja naisi, kes pühendavad oma elu, teadmised ja oskused teiste inimeste aitamiseks, aitäh! suur tänu! tänan ka teie vastuse eest meil on viisteist hääletust, tõenäoliselt saame kiiresti ühele poole. proua Haudala hääletus